Äh, siis meil on väike õhtusöögipaus äh, ja öine koosolek äh, toimub kakskümmend üks null null kuni kakskümmend kolm null null. päevakord on kättesaadav parlamendi koduleheküljel, soovin teile kõike head, kõike